võtaksite temaga ühendust ähm, selles konkreetse, konkreetse, konkreetse rikkumise üle, me tahaksime, et te kontrolliksite ka, kas äh, meie kaamerad salvestasid sellise käitumise, sest see on täiesti vastuvõetamatu um.. suur tänu, et meie tähelepanu sellele juhtisite, me vaatame, mis meil õnnestub välja uurida. hästi, kui saame nüüd päevakorraga edasi minna, siis järgmine päevakorra küsimus on härra Leichtfriedi raport, mis puudutab siis äh, lennundusjulgestustasusid ja esimene kõneleja, härra Leifrid raportöörina saab neli minutit. suur aitäh, proua president! lennundusohutuse ja lennundusjulgestustasude vallas tundub olukord olevat praegu niisugune, et kõik võivad teha, mida nad soovivad ja kokkuvõttes meie maksame kõige eest ja see on midagi niisugust, mis ei ole vastuvõetav. raporti eelnõu üritab liiguda selles suunas, et asjad muutuksid, mida me siin üritame muuta, mida me üritame saavutada, võib-olla ma saan algusest peale juhtida tähelepanu sellele, et ma tahaksin tänada kolleege ühehäälse otsuse eest, inimesed loomulikult soovivad rohkem läbipaistvust ja läbipaistvus tähendab seda, et lennuliinidel peab tulevikus olema võimalus saada teavet, mis lubab neil mõista, milliseid lennundusjulgestustasusid lennujaamad nõuavad, kus need on liiga kõrged ja nii edasi. järgmiseks sammuks on see, et reisijad peavad mõistma, mille eest neilt tasu võetakse, lennuettevõtjate või lennujaamade poolt siis sest kui inimesed äh, konkreetselt vaatavad, et mille eest nad maksavad, seda ei ole alati lihtne näha. ja üks asi, mis on oluline, on see, et Euroopas on väga erinevaid äh, viise, kuidas koostatakse need lennundusjulgestustasud ja vast-, mõnedes riikides äh, kaetakse need maksutulust, mõnedes riikides maksavad lõpptarbijad, mõnedes riikides on nii-öelda segasüsteem ja meie mureks on see, et säilitada need erinevad võimalikud süsteemid me ei taha kirjutada ette, kuidas lennundus julgestustasusid äh, erinevates liikmesriikides katta, aga me tahame lihtsalt seda, et inimesed mõistaksid, mille eest makstakse. on erinevaid seisukohti selles osas, et millised äh, lennujaamad peavad siin olema hõlmatud ja kuna me räägime äh, ohutusest, julgeolekust, julgestusest, siis me leiame, et kõik lennujaamad, mis äh, ärilisel alusel tegutsevad, peavad saama siia hõlmatud ja meie arvates äh, on see õige otsus. kolmandaks, me oleme jõudnud olukorda, kus siin täiskogul on laiapõhine toetus äh, sellele, et me omalt poolt üritaksime asja muuta. julgestustasude küsimus on Euroopa agiiga kaetud, kuid küsimus on selles, et meil oleksid rangemad meetmed, mida saaks võtta. kui me jätame selle nii-öelda vabatahtlikul alusel lähenemiseks, siis jääb olukord selliseks, eh, nagu ta on, iga liikmesriik tegutseb nii, nagu ta õigeks peab. aga me oleme aga kui tulevad mingid lisanõudmised, siis eh, liikmesriigid peavad neid täitma ja võib-olla teised liikmesriigid teised liikmesriigid on nii-öelda ettevaatlikumad ja nad ei eh, astu vajalikke samme kohe, aga mida toob selline passiivsus kaasa lennujaamade ohutusele ja reisijate ohutusele? ja me peaksime tõesti mõtlema sellele, milline on see põhimõte, mida me siin soovime rakendada julgestus ja ootus on äh, avalik äh, teenus, mida kodanikud ootavad meilt, see on riigi vastutusel, mitte lennujaamade vastutusel. ja me usume, et ohutus ja julgeolek on niisugused küsimused, mille riik peab tagama ja seetõttu peab neid vastavalt ka rahastama. siin on veel üks äh, asi, mida tahaksin öelda, ma nüüd mainisin neid kolme punkti, loomulikult on need kõik hästi põhjendatud ja muudatusettepanekute osas mul oleks hea meel toetada roheliste muudatusettepanekuid, mitte selle tõttu, et proua Lichtenberger istub siin minu kõrval, vaid seetõttu, et need äh, puudutavad sotsiaalseid küsimusi, eelkõige lennuettevõtjate töötajaid ja loomulikult on see oluline ajal, mil need firmad on suure surve all, nii et äh, suur tänu, daamid ja härrad, ja suur tänu, proua president, et äh, lasite mul üle aja minna suur tänu ja sõna saab volinik Piibalks. austatud härra, proua president, parlamendisaadikud, see ettepanek on tehtud pärast pikki arutelusid ja dokument selle kohta on olnud meil läbirääkimistel juba kahe tuhande ühe, esimesest aastast. julgestuskulud on tõusnud pärast terroriakte aastast kaks tuhat üks ning on otseselt seotud Euroopa raamistiku loomisega lennuohutusvaldkonnas. oma seadusandliku ettepanekuga on komisjoni eesmärgiks luua läbipaistev ja mittediskrimineeriv äh, raamistik seoses Euroopas äh, kehtestavate lennundusohutustasudega. komisjon on lisaks sellele veel arvamusel, et äh, need tasud äh, tuleks äh, seada koostöös lennujaamade kasutajatega ning peaks olema otseselt seotud kuludega tahaksin kõigepealt tänada raportöör härra Leichtfriedi, kes on ära teinud suurepärase töö selle raporti osas ning suur tänu ka kõikidele äh, transpordikomisjoni liikmetele, kes omalt poolt panustasid, panustasid sellesse raportisse. ma olen äh, täiesti veendunud, et äh, see raport liigub komisjoni eesmärkide suunas ning suur tänu toetuse eest, mida see raport nendes küsimustes komisjoni ettepanekule on omastanud, kuid tõstataksin kaks konkreetset küsimust mis on ka siin raportis olnud arutelul. kõigepealt äh, raport, raport toob sisse täiesti uue elemendi see on äh, oluline ja teinekord vasturääkivusi tekitav küsimus, nimelt et kes nende äh, julgestustasude eest maksab. komisjoni ettepanek selle teemaga ei tegelenud, põhjus selleks on see, et pea kõik liikmesriigid on nõudnud seda, et nendel ei ole õigust võtta endale kohustusi selles küsimuses, isegi kui nad tunnistavad, et lennujulgestustasude eest peaks olema võimalik ka avalikest vahenditest tasuda. seega peaks selle küsimuse jätma lahendada liikmesriikidele eraldi ja läheb seega meie meelest lähimuspõhimõtte alla. seda kõike arvestades ja raportis mis tuleb hääletusele, ma ei tea, kas siis homme või, või millal iganes Mm, äh, tahab komisjon märkida, et muudatusettepanek kolmkümmend kaks, mis kehtestab äh, sätted, liikmesriigid peavad ise rangemate reeglite eest tasutama, on, tekitab äh, probleeme meie jaoks. ja raportöör ilmselt oli teadlik sellest asjast ja eeldas juba, et läheb kähmluseks nõukoguga. ja siis mõju äh, analüüs, mis tuleb viia läbi enne järgnevate julgestustasude äh, Äh, kehtestamist, see on täiesti õigustatud meede küll jah, kuid samas Euroopa Liidul on juba mehhanismid paigas, mis selle küsimusega tegelevad ja me ei peaks üle koormama süsteemi. kõigepealt äh, lennuohutusekspertide grupp, kes äh, koondab endasse ka lennundustööstuse esindajaid ning see puudut-, see grupp tegeleb siis kõikide meetmetega lennundusjulgestusvaldkonnas ja meie menetlust äh, tagab ka selle, et parlament, kui ta peab seda vajalikuks, võib kasutada oma vetoõigust. nii et suur tänu teile, parlament, selle suurepärase raporti eest ja ootame siis edasi jätkuvalt äh, tulusat koostööd parlamendi ja raportööriga selles olulises küsimuses. Äh, suur tänu, härra volinik! härra Hans-Peter Martin, teil on protseduuriline küsimus jah, äh, härra, proua president, äh, ma vabandan kolleegide ees, et ma teie tööd segan, kuid kodukorra lõike viiskümmend üks äh, alusel pean ma tegema siin ühe märkuse omalt poolt meid on siin austerlastena minu äh, mõttekaaslasi äh, pandud istuma kokku paremäärmuslastega ühte äh, ja sama ritta. kuigi meie valimisplatvorm ei ole selline ja inimesed ausalt öeldes lähevad meist lihtsalt mööda, kui me sõna võtame, ei tervita meid isegi, kuigi istuvad meiega ühes reas ja see on tekitanud meie kolleegide jaoks tõsiseid probleeme. me ei ole üle saanud äh, oma minevikust Austrias, meil on oma radikaalparteid ja siin äh, viipavad ka juba õhku äh, radikaalid, kuid mina arvan küll, et minu fraktsioon on olulise panuse andnud Austria ajaloo selgitamisesse. ja teised kolleegid siin, see on lihtsalt naeruvääristamine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 eelnevale kõnelejale. Äh, kallid kolleegid, tegemist oli eraviisilise sõnavõtuga vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend üks ja seega te ei saa sinist kaarti tõsta selle küsimuse peale, kuid protseduuriline küsimus on esitatud. millise artikli alusel te seda teete? proua president, see sõnavõtt, mis on muidugi kodukorrale kohane, tehti siin keset debatti, aga ja minu meelest sellised asjad peaksid siiski leidma aset, sellised sõnavõtud siis, kui on paus raportite vahel. proua president, jah, läheme edasi debatiga, ma lubasin selle avalduse teha just sellel ajahetkel sellepärast, et äh, see taotlus tegelikult esitati juba varem kuid jäi lihtsalt siis päevakorras ette võtmata, kuid jätkume oma debatiga ja keskendume tõesti siis äh, ainult sellele teemale, mis praegu on käsil, nimelt lennujulges, lennusülgetustasud. ja järgmisena saab äh, Rahvapartei nimel sõna härra Sasaada. suur aitäh, kallid kolleegid, suur tänu ka raportöörile, sellepärast et tema töö on väljapaistvalt hea ja ka meievaheline koostöö oli väga hea, kui me koos tegime tööd selle dokumendi kallal. mul oleks neli küsimust, aga kõigepealt tahaksin seada meile ülesande. meie peamiseks eesmärgiks oli kaitsta lennuliikluse kasutajaid. meil tekkisid neli küsimust. esiteks läbipaistvus millised on need rühmad, kes saavad osaleda selles menetluses? ja teiseks, millised lennujaamad saab siin hõlmata? ning veel üks väga oluline küsimus, millele komisjon paraku meile ei vastanud, tänan raportööri, sellepärast et me jõudsime rahandusküsimustes siiski lahenduseni. tegemist on väga range lähenemisega, liikmesriigid peavad rahastamises osalema. ja mis puudutab tasude kindlaksmääramist, siis selles osas peaks valitsema täielik sõltumatus. me peame jõudma ühise seisukohani ja see on nii nõukogule kui ka komisjonile suureks väljakutseks, vaatamata sellele, et mina isiklikult arvan, et reisijatena meie ei pea maksma lennuohutustasude eest, kuigi võib-olla reisijad teevad seda siis, kui nad reisivad teistsuguste transpordivahenditega. nii et seega me jõudsime kompromissettepanekuni ja meie arvates peaks ka komisjonipoolselt olemas olema selline ettepanek. Herr El Kadraui, für zweieinhalb Minuten, bitte schön härra El Kadarovi, palun. Om te beginnen wil ik ook de raporteur danken voor zijn uitstekende werk, sommigen zeggen zelfs. lugupeetud saadikud, ma tahaksin tänada raportööri. tegemist on suurepärase tekstiga, suur tänu teile. ja tänan kõiki teisigi, kes sellesse töösse olid kaasatud. Teile võib-olla meenub, et rahastamise küsimus ei ole midagi uut. me oleme sellega võidelnud juba pikka aega pärast terrorismi terrorirünnakuid aastal kaks tuhat üks. me rääkisime ohutusmeetmetest tol ajal väga palju ja kohe algusest peale Rahvapartei eh, koondas tähelepanu rahastamisele ja me ütlesime, et see on äärmiselt tähtis on vaja rahastada üle-euroopalisi lahendusi ja paraku nõukogusse jäi see kõik toppama ja me ei liikunud sugugi edasi. ma tahtsin teile seda meenutada ja ma tahaksin jälle üles kutsuda nõukogu Äh, austama neid kokkuleppeid, mis me oleme varasemal ajal saavutanud. ma arvan, et meil on vaja erikokkulepet siin, nii et ma palun üles näidata koostöövaimu ja lojaalsust ja pidada kinni juba vastu võetud otsustest. ja siin on mitu tähtsat aspekti, kõige tähtsam on läbipaistvus hetkel me ei tea, kes hakkab mm, arveid maksma Euroopas me tahame kokkuleppeid sõlmida ja lubadusi anda ja siis nendest lubadustest ka kinni pidada, just nii tulebki talitada. nii et igasugused julgestustasud äh, tegelikult äh, tõesti peavad olema kaetud rahadest, mis on ette nähtud just nimelt julgestustasude jaoks ja mitte millegi muu jaoks neid rahasid ei tohi kasutada. ja veel üks tähtis element on vaja eristada äh, ohutusmeetmeid, millest me oleme üheskoos äh, kõik kokku leppinud Euroopa Liidu tasandil ja muude meetmete vahel. Need muud täiendavad meetmed, mida võib-olla liikmesriigid tahavad rakendada. ja siin on läbipaistvus väga tähtis ja me peame ka väga selgelt ütlema, et liikmesriigid on need, kes tegelikult peavad peamise finantskoorma äh, kandma, kui tegemist on täiendavate ohutusmeetmetega aga tähtis on ikkagi saavutada korralik Euroopa tasandi koordineerimine ohutusmeetmete vahel ja ükskõik siis, kas on tegemist kehaskänneritega või muude asjadega, siis liikmesriigid peavad need kulud kandma. ma tänan nüüd ALDE fraktsiooni nimel, saab sõna proua Maisner kaheks minutiks. ma tänan, proua president, ma tahan tänada raportööri ja ka proua Hennis Plašuti nimel tahan seda teha, ta ei saa praegu siin olla, aga tema oli see, kes läbirääkimisi pidas ja tulemus rahuldab meid väga. ja mm, me oleme näinud ka, et üsna üksmeelselt hääletati komisjonis selle raporti üle. nüüd tulles suulise küsimuse juurde, mis meil varem oli. asi ei, on siin eh, tarbijakaitses ja ohutuses me tahame, et lennundus oleks ohutu, aga samas me tahame ka, et tarbija teaks, mille eest ta maksab. jah, liikmesriikides on süsteemid väga erinevad ja me ei taha seda muuta. me ei taha üle pingutada ega sekkuda, aga me tahame läbipaistvust selles, kuidas ähm, tasusid äh, võetakse ja millist osa maksab tarbija oma äh, ohutuse eest praegu me ei tea seda, me tahame teame, teada, kui palju lennukipileti hinnas äh, on julgeolekutasud. ja me tahame ka tagada, et see, mida äh, ohutuse nimel makstakse, ka tõesti ohutuse huvides kasutatakse ja mitte millegi muu nimel. ja see on ju täiesti loogiline lähenemisviis. aga on üks äh, probleem. parlamenti arvates Äh, väga tähtis küsimus, kes peab maksma lisakulutused kinni? mida liikmesriigid tahavad teha, me oleme, leiame siin parlamendis, et liikmesriigid peavad need kinni maksma, sest tegemist on siseriikliku küsimusega, aga samas liikmesriigid ei taha seda kinni maksta. nagu me juba kuulsime, äh, kas me tahame kehaskannereid või mitte see tuleb ära otsustada ja kui me seda otsustame, siis me peame mõtlema ka selle peale, kas me tahame neid kõikjal näha Euroopa Liidus ja siis kes peab nende eest maksma, kui jah. ja küsimus on ka selles, kas tõesti need kehaskännerid ka ohutust suurendavad. igatahes peavad lennundustasud olema väga läbipaistvalt määratud. tänan, teie kõneaeg on läbi, proua Foster ei ole kohal, nii et läheme edasi. EFT fraktsioon, proua Rospa. E ma tänan proua president. kui nüüd on äh, see muutunud keskkonnaks, kus on väga palju erinevaid teenuseid, aga ühtlasi need teenused liiguvad äh, justkui kõik ühes suunas, järjest rohkem on julgeolekumeetmeid, aga õnnetused toimuvad endiselt ja seega on väga oluline, et samasugused normid kehtiksid nüüd Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidust väljas, et mitte Euroopa Liidust ei saaks mitte väike saareke, nii et peame seega tagama, et samasugused nõuded kehtiksid kõikidele lendudele, ükskõik millised on äh, seal nende lendude sihtkohad. ja kõigil peab olema selge, miks üldse lennuohutustasusid kehtestatakse reisijad ei pea sugugi maksma mingite spetsiaalsete meetmete eest, mis kehtestatakse ühes konkreetses äh, lennujaamas. nüüd palun, äh, härra Kross, kaks minutit. suur aitäh! härra volinik, tahaksin tänada siinkohal ka raportööri tema väga hea töö eest transpordikomisjonis leidis aset väga huvitav debatt ja minu arvates need muudatusettepanekud on väga olulised, see näitab, et me oleme paindlik institutsioon, aga tundub, et nõukogu seda sugugi ei ole. aga meie komisjoni toel tahame seda, et need samasugused tasud keht-, kehtiksid kõikides lennujaamades ja et ei juhtuks nii, nagu on juba juhtunud teistes valdkondades kus on lihtsalt väga palju erandeid. oluline on ka tagada läbipaistvus, kes, millal, miks ja kui palju täpselt maksab. ja see tuleb panna kirja nõudena, mida peavad austama nii lennukompaniid kui ka äh, lennujaamad ise. nüüd on siin ka see pudelikaela küsimus, nagu ikka et kes ikkagi maksab, ma arvan, et avalikku ohutust tuleb finantseerida maksumaksjate rahaga. see ettepanek on loomulikult hea, kui me nüüd ei suuda ei komisjoni ega nõukoguga ühele nõule jõuda, nii et lihtsalt saab öelda, et siin kehtib see põhimõte ja ongi kõik, aga meie ei ole sugugi rahul, et nii toimitakse. siin tuleb määrata kindlaks väga ranged nõuded ja et sel, seda tuleb rahastada avaliku rahaga. maksumus on oluliselt tõusnud ja seepärast on sellel küsimusel ka väga suur majanduslik mõju. kolmkümmend protsenti kogu maksumusest tuleneb just nimelt julgeolekumeetmetest, nii et seega need, kõik need aspektid on väga olulised ja seega peaksime jõudma kokkuleppele ka nii nõukogu kui ka komisjoniga. proua Tiika, palun siin on loodud raamistik, mis võimaldab luua sellised lennundustasud ja see ei ole sugugi diskrimineeriv süsteem, nende tasude paikapanek langeb liikmesriikide pädevusse, aga lõppkokkuvõttes on reisijad need, kes selle eest maksavad, selle, siis kui nad ostavad lennukipileteid. ja reisijad peavad seega teadma, millised julgeolekumeetmed on kaasatud lennukipileti hinda. direktiiv, mis puudutab lennujaama makse, ja ka teised direktiivid, need kõik tuleks kindlasti ühtlustada. siin direktiivis võiks olla kirjas see, et neid tasusid saab kasutada vaid siis, kui pannakse tõepoolest paika julgeolekumeetmeid. parlament soovis ka selgitusi selle kohta. liikmesriigid aga siiski võivad määrata rangemad reeglid kuid maksumus peab siis langema liikmesriikidele endile. julgeolekumeetmed ei tohi takistada reisijate sujuvat liikumist lennujaamades, aga paraku eriti just Brüsselis näeme, et järjekorrad on lausa lõputud, reisijad seisavad järjekordades ja muudkui ootavad selleks, et lõpuks ometi saada oma lennukisse ja ühtlasi tahaksin äh, siin mainida ka vedelike keeldu. see võimaldab teatud toodete konfiskeerimist ja paraku näiteks Brüsseli lennujaamas on väga äh, pikaldane protsess, mis viib lihtsalt teatud äh, toodete konfiskeerimisele ja seda tüüpi meetmete kasutamine ei võimalda ka neid vedelikke pärast tagasi saada, kui inimene on jõudnud oma sihtkohta suur tänu, proua Tikau. Mm, teie, teil on üks küsimus, äh, soovite te esitada, härra Obermeier on tõstnud sinise kaardi, kas proua Tikau on valmis vastama? Äh, ma tahaksin lihtsalt äh, selgitada, see ei ole sinine kaart, mille ma tõstsin, vaid tahtsin vaba mikrofoni ajal saada, saada. proua president vabandab ja ütleb, et jah, teinekord on saali tagantotsast väga raske näha, mis värvi kaart on. järgmisena ka härra Paška üheks minutiks, palun suur aitäh! Need tasud kujutavad endast uusi kulutusi, mis kantakse otse üle reisijatele, selle eest peavad maksma reisijad. nii et eh, seepärast tuleb leida sellised mehhanismid, mis võimaldavad tagada selle, et see nii-öelda jutumärkides lisandväärtus ei kujuneks argumendiks, mida saavad kasutada teatud ettevõtjad lihtsalt ära. Need ohutustasud peavad oma, e-, nende eesmärgiks peab olema see, et tagada reisijate ohutus ja need peavad olema täiesti läbipaistvad meetmed ja nendest ei saa kujuneda mingisugused reeglid, mis võimaldavad lennufirmadel tulevikus reisijaid kuidagi äh, rahaliselt ära kasutada äh, tõstes lennukipiletite hinda. nii et peame tagama selle, et lennureisi hind ei tõuseks. kui me tahame Euroopa Liitu aidata, siis ei pea me mitte looma lihtsalt kogu aeg uusi asutusi, sellepärast et see tegelikult ei kujuta endast mingit lisandväärtust Euroopa Liidule. suur tänu, härra Paška, meil olid mõningad tehnilised probleemid siin saali kellaga ja seega saite te natukene rohkem kõneaega kui ette nähtud üks minut, aga kell käib nüüd jällegi aja järgi ja järgmisena härra Möltser saab sõna. suur tänu, proua president, härra volinik. vulkaani tolmu tulemusena on tuhanded lennud Euroopa õhuruumis tühistatud ja see muidugi näitab seda, kui oluline lennundus meie jaoks on ja kui me siin äh, räägime ainult sellest, kes maksab, siis me räägime ju sellest, kes loodusõnnetuste eest maksab. ministrid räägivad sellest ja meie kavatseme sellest äh, rääkida samuti, et kes äh, maksab kinni järjest rangemad ja rangemad julgestusmeetmed, millega me kaitseme ennast siis terrorirünnakute eest meie ülesanne on tagada see, et äh, ohutus on tagatud, kuid see oleks ka eelarve mõttes mõistlik. ja seega peaksid liikmesriigid seda koormat jagama me ei taha tagada selle, et äh, terve rida julgestusmeetmeid tuuakse nüüd sisse, igasugused kehaskännerid ja mida iganes. see asi minu meelest on täiesti väljumas kontrolli alt ärgem unustagem ka SWIFTi kokkulepet, mis äh, tuleb äh, mängu, äh, reisijate andmete alane seadusandlus ja nii edasi, nii et põhimõtteliselt räägime me ju ka sellest, et meil on puudu lennuliikluse järelvaatajatest ja nii edasi ja nii edasi Äh, aastaid tagasi me rääkisime ühtsest Euroopa õhuruumist, äh, siis ei räägitud küll nii palju äh, ohutusest, kui räägiti rohkem rahadest, aga lennujaamades juba enne seda vulkaani purset oli meil täielik kaos, sest inimesed pidevalt streikisid ja need streigid jätkuvad ka pärast seda katastroofi. proua Teive Rakk. suur aitäh, ka mina tahaksin õnnitleda raportööri tema teksti ning samuti koostöövalmiduse eest. ja eriti olen rahul sellega, kuidas ta räägib äh, lennuohutuse rahastamisest. meie komisjon võitleb juba aastaid selle nimel, et kui liikmesriigid panevad paika rangemaid meetmeid, siis peavad nad ka ise need rahastama ja seoses toetan täielikult raportööri loomulikult see kõik ei puuduta mitte ainult reisijaid, vaid ka kodanikke laiemalt ja seega on liikmesriikide kohustuseks võtta kõik vajalikud meetmed selleks, et võidelda terrorismi vastu. ja seega ei ole sugugi õiglane see, et vaid lennureisijate õlgadele langeb julgeolekumeetmete rahastamine nii lennujaamades kui ka juba õhusõidukites. praegu meie nõuame seda, et liikmesriigid rahastaksid kas osaliselt või täielikult seda tüüpi meetmeid ja me peame jääma oma seisukoha juurde ja viitan ka meie raporti punktile kolmkümmend kaks, tahtsin ka viidata kiiresti veel ühele teisele teemale, kui me räägime mittediskrimineerimisest ja läbipaistvusest, millele rõhub ka see tekst, siis mina tegelikult ei usu, et selle direktiivi eesmärgiks oleks panna paika lennu ohutustasude üle-euroopaline ühtne süsteem liikmesriikidel peab jääma alles õigus säilitada juba olemasolevad tasude süsteemid, võtame näiteks Hispaania, Itaalia või Prantsusmaa, nendes riikides otsustab parlament tasude üle ja siis juba langeb vastava asutuse õlule ka järelevalve ja meie oleme valmis seda raportit äh, toetama siis, kui see hääletusele tuleb, aitäh! aitäh, nüüd sõna Ajala äh,, proua Ajala Senderil, palun kaks minutit. suur aitäh! hoolimata kõikidest raskustest, mis on täna välja toodud ja mida me kõik oleme väga isiklikult täna näinud meil on ühtne õhuruum ning ühtne selle õhuruumi haldav asutus ja ma arvan, et liigume ka selle tekstiga järjest rohkem Euroopa ühtse õhuruumi poole. tahan siin õnnitleda ka raportööri ja eriti selle eest, et ta on pööranud suurt tähelepanu just sotsiaalsele aspektile, aga mulle tundub, et me siin siiski oleme langenud liigsesse maksimalismi mulle tundub täiesti loogiline see, et luuakse ühtne süsteem, ka sõltumatu järelevalveasutus ja nii edasi, et tuleb võtta arvesse kõiki sotsiaalseid ning keskkonnaaspekte ja reisijate õigusi ja nii edasi, kuid siiski ma tahaksin, et komisjon selgitaks ühte aspekti, sest et siit on mitmed äh, küsimused siiski puudu. eelkõneleja ka ütles, siin ei tegeleta selliste süsteemidega liikmesriikides, kus parlament otsustab tasude üle. nii et tahaksime, et komisjon selgitaks seda ja milline oleks selle äh, teksti jätkusuutlikkus, võttes arvesse suhteid nõukoguga ja kuidas seda näha terve direktiivi kontekstis. ma arvan, et kuna on väga suur ebakindlus selles osas, et kes päriselt äh, selle julgeoleku eest maksab, ma saan aru, et äh, kohustus on riikidel, aga kui me ütleme, et riigid maksavad, siis lõppkokkuvõttes maksavad ikkagi kodanikud ja see tuleb ka selgesti välja öelda, see ei ole midagi abstraktset, selle eest maksavad kodanikud, ka need, kes reisivad, nii et mulle tundub, et lõppkokkuvõttes tegelikult erilist edasiminekut ei toimu ja seega tahaksin komisjoni arvamust selle kohta, et kuidas te näete tulevikku, aitäh. Äh, äh, suur tänu ja nüüd kaks minutit härra Marinescu. suur aitäh. on tõsi, et lennutransport on üleüldse kõige ohutum transpordiviis ja sellised tasud võivad mõjutada lennuliiklust ka rahvusvaheliselt, seda mõjutavad ka teised sündmused, nagu näiteks vulkaanipurse. siin me räägime lennu, lennukitest enditest, lennukompaniidest, samuti meeskondadest ja kõikide nende elementide vahel peab toimuma täiesti veatu suhtlemine reisijad rõhuvad oma mugavusele ja tihtipeale nad võib-olla päriselt ei mõista, et need meetmed on absoluutselt vajalikud. loomulikult tulevad, kaasnevad kõige sellega ka teatud kulutused. me räägime siin terrorismist või üheteistkümnest septembrist või näiteks arusaamatud, arusaamatustest, mis tekivad pilootide ja lennujärelevalveametnike vahel meil on vaja selgeid konkreetseid meetmeid, mis võimaldaksid meil kõiki direktiive täpselt sõna-sõnalt ellu rakendada. meil on vaja teatud juhtudel tõepoolest äh, erakorralisi meetmeid, äh, seda, sellest räägitakse ka raportöörides, aga need peavad olema täiesti läbipaistvad, reisijad peavad äh, kõike hästi mõistma, see peab olema täiesti läbipaistev, aga paraku, kui me räägime siin kommunikatsioonist ja läbipaistvusest lennuohutusvaldkonnas, siis siin on veel pikk tee käia ja see jääb lennukompaniide ning lennujaamade õlgadele, nad peavad näitama üles suuremat läbipaistvust, reisijad samas peavad samuti mõistma, et julgeolekumeetmed lennukites või lennujaamades, isegi kui need põhjustavad teatud ebamugavust reisijatele, on tegelikult ju nende endi heaolu nimel. nüüd härra Ulmer, teil on kaks minutit, palun. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, daamid ja härrad kõigepealt lubage tänada härra Leichtfriedi, tegemist on suurepärase raportiga. see on väga sisukas, mis enamuse jaoks on täiesti vastuvõetav selles, mida ta ütleb ja läheb eesmärkides ka suhteliselt kaugele me oleme huvitatud, et need äh, ohutus- ja julgestusmeetmed oleksid Euroopa tasandil koordineeritud ja miks mitte äh, ei võiks luua ka uue ameti, kes nende asjadega tegeleb. Lähemu-, lähimuspõhimõte on äh, väga teretulnud, nii nagu raportis on öeldud, põhimõte ju ometi ja see peaks ka siin kehtima. tuleb omavahel aga eristada maksud ja tasud. see on väga oluline. kõik aspektid, mis jäävad liikmesriikide pädevusse, erikulude osas, terrorivastane võitlus näiteks ja sellega seonduvad kulud, see tuleks äh, rahastada maksutuludest, mitte panna peale lisatasusid reisijatele. on väga oluline mõista, et äh, ohutusmeetmeid äh, võtavad liikmesriigid kasutusele ikka rohkem ja rohkem ja seega liikmesriigid, kes seda teevad, peaksid nende eest ka ise maksma sama kehtib ju ka teistes valdkondades, näiteks nagu personaliohutus või, või mida iganes. ja seda tuleb väga selgelt ka seadusandluses välja öelda. Euroopa Komisjon on rääkinud mõjuanalüüsist, mis läheb maksma ilmselt null koma üks protsenti kõikidest rahastamismeetmetest, see on nende kalkulatsioon, kuid meie ei peaks võib-olla nii kõrgele oma eesmärke seadma meie jaoks on oluline vastuvõetav kompromiss, millega saab, äh, saaks liikuda ka Saksamaa. ärgem unustagem sedasama lähimuspõhimõtet, Saksamaa puhul on reservatsioonid ikkagi väga suured praegu. suur tänu. nüüd äh, vaba mikrofon ja esimesena saab sõna proua Roitova, teil on üks minut, palun paní předsedající äh, přestože plně podporuji tento kuigi ma toetan äh, seda ettepanekut, sest see tugevdab oluliselt äh, julgestustasude läbipaistvust kõikide Euroopa Liidu tarbijate jaoks, kes kasutavad lennutransporti. Äh, ometi mm, mulle näib, et kas me mitte ei ürita siin kõrgel tasemel harmoneerimist läbi viia ja <clears throat> mõnedes lennujaamades maksavad reisijad väga suuri tasusid, aga see ei too kaasa ei suuremat kiirust ega ka paremaid <clears throat> paremat julgestust ja ka kiiremat sisse tšekkimist komisjon on läbi viinud hindamisaruande ning on välja pakkunud äh, ka meetodid, mis on siduvad, äh, kuidas arvestada julgestustasusid. ma olen nõus sellega, et kui asi puudutab kehaskannereid ja muid rangemaid meetmeid, siis tõesti liikmesriigid peaksid need kinni maksma ja mitte tarbijad. ja samas peab ka kaaluma nende terviseriske. nüüd küsimus on selles, kuidas julgestustasusid tõlgendada võib-olla neid tasusid ei võta mitte lennujaamad, vaid lennufirmad ja nad võivad hoopis kõik need kulud kanda tarbijatele. härra Pasko, üks minut on. ma tänan, proua president. härra Leitfriedil on õigus <clears throat> lisajulgestus tuleb ikkagi kanda liikmesriikidel ja <clears throat> juba praegu ju äh, reisijad maksavad liikmesriikidele julgestamise eest ja ei saa lihtsalt öelda kodanikele, et te saate just seda, mille eest te olete maksnud. ei, kohustused lähevad hoopis kaugemale. riik ei ole lihtsalt äh, teenusepakkuja, kes ajab kasumit taga see on selge tõde ja ma tuletan seda teile meelde, aga vaatamata sellele põhimõttele on just reisijad need, kes maksavad need täiendavad julgestusmeetmed kinni ja mitte liikmesriigid, nagu raportöör on ka tähelepanu juhtinud. tihtipeale on nii, et see täiendav julgestus tagatakse sellega, et võetakse täiendavat tasu ja samas mitte riik, ei taga seda, vaid erafirmad tihtipeale ja ega pea seejuures kinni reisijate õigustest ning kõik see on väga salastatud ja läbipaistmatu ja see peab lõppema. ma tänan, järgmine härra Obermeier, üks minut. ma tänan, proua president. kuna lennujulgestustasudega tegeldakse liikmesriigiti erinevalt, ma arvan, et tuleb kasutada objektiivseid mõõdu mm, puid ja mõõdupulkasid ning tuleks leida selline ühisnimetaja. tähtis on, et oleks seos tasu ja tasu eest osutatava teenuse vahel ning tähtis on määratleda see julgestus kõigepealt ja selgeks teha, mille eest siis me maksame. on vaja vaadata, kuidas tasusid arvestatakse ning tuleb anda informatsiooni selle kohta, kui palju need see julgestus maksab ja mis täpselt maksab. on vaja ka need kulutused liig-, täpselt ära näidata, tähtis on ka, et konkurentsi eh, ei moonutataks selles. ma tänan. Eh, nüüd saab jälle sõna komisjon, palun, härra Piibalks. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud, oli tõesti väga huvitav mõttevahetus ja ma arvan, et kui asi puudutab lennunduse julgestamist, siis meil kõigil on oma kogemus, millest me võime rääkida ja ka minul on oma kogemus, ka minul konfiskeeriti juustud ära ja see on üleliigne ja kaug-, liiga kaugele mindud. aga tähtis on, et kogu süsteem paraneks ja komisjon oma ettepanekus teeb veel ühe sammu. E, jah, kui tegemist on julgestusega, siis on vaja ka selle, e, selle eest maksta ja komisjoni ettepanek mm, äh, käsitleb ka seda, kes peaks äh, ähm, need kulud kanda võtma. ma arvan, et subsidiaarsuse peale peab siin rõhku panema, sest kodanikud on need äh, lõppkokkuvõttes kõik kokku maksavad, aga kas peaksid maksma maksumaksjad või ainult reisijad ja see ei ole lihtne küsimus, mida vastata. ja ma arvan, et meie ettepanekus see subsidiaarsuse aspekt oli hea Äh, tuginedes, kuidas julgestus on praegu korraldatud, me lähtusime sellest. nüüd parlament läheb sammu kaugemale ja vaatab kogu julgestussektorit lennunduses laiemalt. vaatame, kuhu meie mõttevahetus välja viib, aga igatahes komisjon on teinud väga korraliku ettepaneku ja mul on suur heameel selle üle, et parlament laias laastus aktsepteerib seda ja natukene kaugele ulatuvama ettepaneku teeb kui komisjon, nagu tavaliselt, vaatame, kuhu me välja jõuame. aga me arvame, et ettepanek tuleb õigel ajal õiges kohas. ma tänan volinik Piibalksi ja nüüd saab veel kord sõna raportöör, palun, härra Leitfried. ma tänan, proua president. tänan ka selle kiituse eest, ma lausa punastan. igatahes suur-suur tänu teile, tänu ka variraportööridele ma arvan, me töötasime kenasti koos suhtes äh, härra Sassadaga ja teistega ja terve aasta me tegime tubli tööd selleks, et edendada Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas. ja äh, me ei mõelnud ainult selle peale, mida tuleb ära teha liikmesriigi tasandil. nüüd tulles minu soovituste juurde, mis on antud nõukogule. transpordikomisjon töötab äh, väga oskuslikult ja vahetab arvamusi alati väga kõrgel tasemel ja no mis puudutab nõukogu, me alati oleme nõus valmis minema kompromissidele, ma meenutan teile, et me ei, peaksime laskma magavatel koertel edasi magada, kui me tahame mingisugust kompromissi, siis loomulikult tuleb tegutseda põhimõttel vorst vorsti vastu. mõlemad pooled peavad tegema järeleandmisi, mitte ainult parlament ma e, samas ma arvan, et kui nõukogu ei ole valmis meile vastu tulema, siis me peame teatud paketid arvest jälle avama ja tegema paar sammu tagasi nõukogu suhtes, aga ma ei arva, et see meid edasi viiks. nii et ma pöördun teie poole, palun tehke nüüd omapoolne samm, liikmesriigid. meil on Lissabon mõlemad pooled peavad nüüd teineteisele vastu astuma. tänan väga, sellega on meil arutelu lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel istungil Brüsselis, järgmisel täiskogul. ja nüüd edasi, järgmine päevakorrapunkt. Äh,